Eh, kutsun ka teid üles osalema järgmise aasta alguses vastaval, eh, vastaval koosolekul. suur aitäh, härra volinik, volinik Barnier ja see viibki meid selle teema lõpuni ja hääletamine homme lõuna paiku. järgmine meie päevakorrapunkt on ühine arutelu, sõidukid ja äh, äh, raport, mis puudutab kahe- ja kolmerattaliste mootorsõidukite ja väikeste neljarattaliste mootorsõidukite tüübi kinnitust ja turujärelevalvet ning põllu- ja metsatöömasinate tunnustamist. kõigepealt annaksin neljaks minutiks sõnu raportöörile härra Van de Kampile, palun. Good evening, Mr Tajani and all suur tänu tere õhtust, härra Tajani ja tere õhtust ka teie assistentidele, proua president, meil on tegemist tehnilise küsimusega, mis on pikale veninud, aga samal ajal on ta väga tähtis siseturu jaoks. ma ei räägi siin mitte ainult tehnilistest nõuetel, nõuetest äh, kaherattalistele sõidukitele, vaid ma räägin ka järelevalvest ja et nüüd alustada kohe tehnilistest küsimustest, siis viimase kahe aasta jooksul oleme me rääkinud viite küsimust Need on ka need küsimused, mis sisalduvad ka nõukogus. esiteks, kuidas kategoriseerida sõidukeid, see kategoriseerimine peaks olema selgem. ma olen rääkinud kolleeg Pantseriga neljarattaritest, maastikusõidukitest, ATV-dest, me oleme selle lahendanud, rääkisime ka ABS ja CBS süsteemidest. Need pidurdamissüsteemid kahe-kolmerattalistel sõidukitel peavad muutuma turvalisemaks. mis puudutab väikseid skuutreid, siis tuleb veel uurida, kas pidurisüsteemidest oleks kasu. peale selle rääkisime me ka heitmenõuetest äh, sõidukite jaoks, sest äh, praegusel hetkel on heitmed väga suured me oleme ette näinud ka ja jätkusuutlikkuse testid ja me teame, et väikesed kaherattalised sõidukid on äh, väga turvalised ka viis aastat pärast kasutuselevõttu. peale selle tuleb meil rääkida veel ka äh, valgustusküsimustest me teame, et väga palju sõidukeid tuuakse sisse Hiinast, eh, vabandust, et eh, Hiinas ja Indias eh, toodetakse väga palju väikeseid sõidukeid, mis ei vasta ka Euroopa Liidu tehnilistele standarditele ja neid ei ole võimalik Euroopa Liitu importida selleks, et kodanikke kaitsta. ma tahan tänada kõiki, kes aitasid arutelusid pidada, tahan tänada ka Taanit kui eesistujamaad, samamoodi nagu ka nõukogu üleüldiselt ja komisjoni mõned küsimused ähm, härra volinikule. kõigepealt läbirääkimised delegeeritud õigusaktide üle ja rakendus äh, õigusaktide kohta. me rääkisime selles, et äh, ettevõtted peavad saama piisavalt aega selleks, et äh, määrust rakendada kuid kui räägitakse delegeeritud ja rakendusõigusaktidest liiga kaua, siis ei jää sellest ajast, mis ettevõtetele on ette nähtud, mitte midagi järele. tahaksin, et volinik kinnitaks, et komisjonis on tehtud delegeeritud õigusaktide ja rakendusõigusaktidega edusamme. siis kaks küsimust, mis puudutavad heitmete küsimust, nimelt Euro viis norm, mis peaks rakenduma kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. komisjon peaks läbi viima uuringu, ja me ei taha siin rääkida mitte ainult saastusest, vaid ka kuludest. ja peale selle viimastel päevadel on meil ka elektrijalgrattate puhul, jalg, jalgrataste puhul tekkinud küsimusi. Need ei kuulu selle määruse alla, vaid masinate alla. me räägime siin kahesaja viiekümnest vatist või kahekümne viiest kilomeetrist tunnis. Need äh, numbrid peaksid ka niimoodi jääma, sellepärast et suured elektrijalgrattad toovad endaga kaasa ainult suuremaid õnnetusi ja kui te soovite, siis hiljem on need võimalik veel määrusesse sisse kirjutada siis me võtsime ühendust ka Inglise mootorrattatootjatega, aga nemad olid väga kriitilised. demokraatia jaoks on väga hea, kui Inglise mootorrattatootjad meid kritiseerivad asju on võimalik muuta, kuid me ei tohi eh, olukorda nende jaoks halvemaks muuta, sellest peavad inglased ka aru saama. Grazie, eh, quattro minuti all'onorevole Panzeri. suur tänu ja nüüd neli minutit härra Panzeri. Eh, president, l'iter legislativo. härra Panzeri, teil on neli minutit aega. aitäh, proua president, ma arvan, et kahe tuhande kümnendal aastal juba alustasime me selle teema kallal töötamast, see on küllaltki palju aega võtnud eh, kolme eesistujat mis perioodi väga paljud inimesed on olnud kaasatud selle küsimusega, variraportöörid parlamendis, assistendid e-, e-, ja komisjon ja meil oli kokkulepe e-, esimesele lugemisele, see on minu arvates väga oluline fakt. selle määruse eesmärk on harmoniseeritud standardite loomine põllu- ja metsamasinate osas, sest need töötavad kogu eh, ühisel turul ja sellepärast peab olema paigas mitmeid kriteeriume, mis on vastuses nii funktsionaalse kui ka mm, siis kasutusohutusega, eh, samuti ka eh, maanteede ohutusega. segment A, mis puudutab tööohutust, on minu arvates olnud kogu Euroopa Parlamendi jaoks väga edukas, sellepärast et eh, üsnagi sageli lõpevad tööõnnetused ka fataalselt nende masinatega ja seepärast tuleb sellele mõelda ja mõeldes äh, inimeste tööohutusele tuleb eriti pingutada ja kui mõelda turujärelevalvele, masinate järelevalvele, tuleb olla väga täpne, kas kõik selles regulatsioonis on väga täpselt paika pandud, samuti aitab see regulatsioon kaasa ka sellele, et oleks ähm, ähm, meie äh, siis ähm, äh, masinatööstus konkurentsivõimelisem äh, on mitmeid parandusdirektiive vastu võetud, mis arvestavad erinevate Eh, tehniliste parandusettepanekutega ja ma arvan, et samuti on selle dokumendi läbi mitmeid teisi teemasid, mida on aru, arvesse võetud eh, siseturu ehm, seisukoha pealt eh, konkurentsivõimeline ja läbipaistev tegevuskeskkond, mis loob loob paremad võimalused tootmiseks, kõik see on suure tähtsusega ja kompromissid, mis selle teema osas kogu poliitilise spektrumi läbi on leitud, on vastu võetud õiges vaimus ja arvestades eesmärke, nii et praegusel ettepane on meil määrus, millel on parlamendi toetus olemas. volinik Tajani, palun. Äh, aitäh Äh, mul on väga hea meel siin olla, sest äh, see pikk äh, õigusloome tee ei ole olnud lihtne ja nüüd saab see töö mõlema tekstiga otsa. tegemist on oluliste õigusaktidega tehnilises mõttes. see võimaldab vähendada kehtivaid õigusakt-, kehtivate õigusaktide arvu äh, mul on väga hea meel selle üle, et põllu- ja metsatööstusmasinate tüübikinnituse osas äh, rääkisin ma juba oma äh, kuulamisel sellest, et ma võtan endale kohustuse seda teha, mul on väga hea meel, et mul õnnestus sõna pidada ja et parlament jõudis konsensusele. ma ütleksin, et pikad läbirääkimised, mida härra Panseri rõhutas, tõid endaga kaasa positiivsed tulemused, ma tahaksin mõlemat raportööri ja variraportööre tänada, kompromisstekstid on äh, terve rea konstruktiivsete äh, äh, läbirääkimiste tulemus, läbirääkimised toimusid ka nõukogu ja komisjoniga ja kestsid peaaegu kaks aastat, sest äh, tegemist on väga tehnilise ja keeruka teemaga. ma tahaksin rõhutada, et äh, uute määrustega parandatakse nende sõidukite keskkonnaomadusi ja, ja turvalisusomadusi ja see tuleb kasuks kodanikele tööstus äh, peab äh, kohanema uute ettekirjutustega, äh, õigusaktides on ka meetmeid, mis võimaldavad halduskulusid kokku hoida ja võimaldavad kokku hoida ka ettevõtete kulusid, me oleme tõesti teinud head tööd, nende õigusaktide vastuvõtmine on õige samm parema õigusloome tegevuskava raames, nii on võimalik konsolideerida ühisturgu, mõlemat, mõlema määrusega tühistatakse nelikümmend direktiivi ja lisaks sellele veel terve rida äh, rakendusakte. ma võtsin teadmiseks selle, mida ütles härra Van den Kamp ja väga tähelepanelikult äh, jälgime äh, seda aspekti, mida ta välja tõi. lisaks sellele parandatakse ka mõlema tüübikinnitussüsteemi ähm, kooskõla ning äh, Äh, lisatud on ka sätted, mis puudutavad juurdepääsu äh, remondi- ja hooldusteabele, see on äärmiselt oluline nii vastavale äh, tege-, majandusharule kui tarbijatele, et tegemist on ka sellega, et erinevad sõidukid on korralikult klassifitseeritud, see puudutab siis universaalseid maastikusõidukeid, ATV-sid kui ka side-by-side -side sõidukeid, parandatud on keskkonnakaitse aspekti ja vastavate sõidukite ohutust, ma ei hakka siin nüüd äh, erinevate ettepanekute detailidesse laskuma, sest mõlemad raportöörid tõid need detailid juba ise välja. tegemist on ainult mõne punktiga väga äh, pikast punktide nimekirjast, mille osas parlament ja nõukogu jõudsid äh, üksmeelele ning tulemused on väga head, seetõttu ma sooviksin parlamenti veel kord tänada. ma kordan seda, et ma sain pidada oma sõna, mille ma andsin teile ja kodanikele ja ma arvan, et on hea, et see on hea Ehm, liidu institutsioonide seisukohalt, eriti aegadel, kus äh, neisse suhtutakse väga suure umbusega. kui on võimalik sõna pidada, siis tähendab see seda, et äh, meil on võimalik anda konkreetne vastus erinevatele Euroopa probleemidele. aitäh, härra volinik! ja nüüd saab sõna TRAN komisjoni nimel härra Ziile. Uh, äh, aitäh, proua president ja volinik, kõigepealt eh, tahaksin härra Kompot õnnitleda selle, ka seoses, et eh, on eh, õnnestunud leida kompromiss. me vaatasime Transpordikomisjoni poolt seda küsimust, sellepärast et meie teedel Euroopa Liidus sõidab palju seda tüüpi mootorsõidukid ja vaadati läbi ka seda, millised on mootorrataste, nelirattaliste ja miiniautode siis sõiduohutuse ja tehnilised nõuded. mul on hea meel selle üle, et et see mm, määrus arvestab ka Transpordikomisjoni ettepanekutega. Äh, need sõidukid, mis ta on, mis on mõeldud maastikusõidukitest ja off-road sõidukiteks, äh, on samuti võetud arvesse. mis puudutab mootorrataste äh, küsimust, siis on Transpordikomisjoni äh, seisukoht, et kindlasti tuleb ohutuse kategooriatega arvesse võtada. ABS-pidurid oleksid ka mootorratastele parimad pidurdusvahendid ja selles määruses ka selle seisukohaga arvatatakse lõpetuseks tahaksin öelda ta, et äh, on hea, et äh, selle määrusega äh, hõlmatakse ka enduro ja trial tüüpi mootorrattaid. suur tänu ja nüüd fraktsiooni nimel kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei ning proua Kalbelts, palun kolm minutit. suur tänu proua president, kõigepealt tahaksin härra Van de Kampi tänada raporti koostamise eest, mul on jäänud mulje, et see ettepanek on tõesti meie tähelepanu pööranud sellele sektorile ja peale selle on tähelepanu pööratud ka sellele, et ähm, sõidukitootjate jaoks on vaja välja töötada selged tingimused. väga tähtis on see, et kahe- ja kolmerattaliste eh, sektori, eh, kolmerattaliste sõidukite sektori koordineerimisel eh, me ei unustaks ära töökohti üheksakümmend protsenti toodavad suured ettevõtted ja kümme protsenti VKE-d ja need on muidugi liikmesriikide jaoks väga tähtsad. Need puudused, mis praegusel hetkel on välja toodud, on tingitud äh, ka sellest, et meil on reguleeringud olnud äh, puudulikud, kuid nüüd me räägime standarditest, mis pandi paika kahe tuhande kuuendal aastal. komisjon on teinud edasisi ettepanekuid ja meil tuleb nüüd samm-sammult äh, uued meetmed sisse viia. meil on ette nähtud tingimused äh, ohutuse tõstmiseks äh, sõidukite puhul ja me räägime siin ka nende eesmärkide täitmisest, äh, mis pandi paika aastateks kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist. seepärast on väga tähtis, et me selle dokumendiga edasi liiguksime selleks, et meil oleks võimalik tõesti oma eesmärke ka täita. mis puudutab siseturgu ja selle reguleerimist, on väga tähtis, et tehnilised äh, kriteeriumid oleks paika pandud, et meil oleks juurdepääs informatsioonile, eriti remondi- ja hooldusinformatsioonile, peale selle tuleb tagada ausad konkurentsitingimused ja ka innovatsiooni kasutamine peaks olema lihtne. tehnilised edusammud on tähtsad, samamoodi nagu ka eesmärgile pühendatud meetmed meet ja need meetmed on väga tähtsad ka VKE-de jaoks ja just seepärast tuleks meil just VKE-dele väga suurt tähelepanu pöörata. raportis on äh, tähtsad äh, punktid, ka turu järelevalve meetmed on väga tähtsad ja samamoodi ka süsteemi, järelevalvesüsteemi loomine, mis on ka eesmärgina paika pandud tüübi kinnitusega sõidukid ja tüübi kinnituseta sõidukid, selle vahe tegemine on väga tähtis. ja samal ajal tuleb tagada ka tehniline kontroll, ülevaatus ja seepärast on äh, äh tähtis et me praegusel hetkel küsimuse ülevaatamisel tõesti kõige parema tulemuse saavutaksime. suur tänu raportöörile ja ma olen veendunud, et me ei pea tegema rohkem, vaid me lihtsalt peaksime äh, lihtsalt praegu olemasolevaid meetmeid võimalikult hästi rakendama. suur tänu ja nüüd Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel proua Vestval, palun neli ja pool minutit. proua president, härra volinik, kallid kolleegid, jah, kui asjadega läheb kaua aega, kaua tehtud kaunikene, nii võibki öelda. kui ma vaatan siin tüübikinnitust L-kategooria sõidukitele, siis tõesti raport on väga hea. töö kestis kauem, kui me kõik alguses arvasime ja eeldasime ning oli väga palju rohkem äh, raskeid küsimusi, kui me oleksime oodanud. ma tahaksin härra Van de Kampi tänada koopera-, äh, koostöö eest. üheskoos oli meil läbirääkimistes äh, liikmesriikidega võimalik päris palju saavutada. oma fraktsiooni variraportöörina teen ettepaneku see raport vastu võtta aga sellegipoolest oleks raport võinud olla veelgi parem ja kui ma ütlen veelgi parem, siis ma mõtlen, et see võiks olla veelgi rohkem ohutusele pööratud raport. sotsiaaldemokraatide jaoks oli kohe algusest peale sõidukite ohutus ja seega ka sõidukite kasutajate ohutus äh, kõige tähtsam eriti just äh, motorollerite ja mootorratturite ohutus oli meie jaoks tähtis. mootorrattajuhtidega juhtunud õnnetuste arv on kõik jäänud samaks viimastel aastatel. samal ajal aga liiklussurmade arv väheneb, ainult mootorratturite puhul mitte. surnud mootorratturite ja motorollerite juhtide arv on minu jaoks väga tähtis küsimus vähem surmasid Euroopa teedel on olnud alati meie eesmärgiks, iga surnu on üks surnu liiga palju. eriti just selle määruse puhul, mis on siseturu jaoks nii tähtis, tuleb seda küsimust äh, põhjalikumalt vaadata ja et seda on võimalik teha tehnoloogia kaudu, ABS pidurisüsteemide kaudu, selles olen ma ikka veel veendunud ja mis puudutab kulude tõhusust, siis ka siin ma olen veendunud, ei ole tõsi see, et äh, ABS pidurisüsteemid on liiga kallid. meil õnnestus saavutada see, et kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast kõik uued ja kahe tuhande seitsmendast aastast kõik juba olemasolevad äh, tüübikinnitusega mootorratarid, mille mootorrat-, mootori maht on sada kakskümmend viis kuupmeetrit, et nende puhul peab neil olema mitteblokeeruvad pidurisüsteemid. järelevalve puhul oli meil võimalik nõuda tootjatelt, et tuleb kas nad need äh, mootorrattad varustada mitteblokeeruvate pidurisüsteemidega või kombineeritud pidurisüsteemidega. siin aga me ei saanud äh, seda eesmärki, mida tahtsime, ma oleks soovinud palju rohkem, kuid komisjoni ja liikmesriigid äh, olid väga tõrksad. meil õnnestus saavutada see, et kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal komisjon esitab aruande äh, kus on liiklussurmade arv liikmesriikidest ja kohustuslik äh, mitteblokeeruvate pidurisüsteemide kasutamist tuleks selles uuringus äh, uurida. ja see raport saadetakse parlamendile ja nõukogule ja lähtuvalt sellest äh, uuringust peab siis komisjon mõtlema, kas mitteblokeeruvad pidurisüsteemid tehakse motorollerite puhul kohustuslikuks, nii et te näete, see küsimus jääb päevakajaliseks ja seega üritame kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast seda äh, lünka seadusandluses äh, täita, ma olen veendunud, et äh, andmed, statistika, mis meile edastatakse, näitavad, et mul on õigus. ma olen veendunud, et äh, sellest päevast saab hea päev äh, kaherattaliste sõidukite juhtidele Euroopas ja et õnnetuste arv väheneb. Grazie per il gruppo ALDE, l'onorevole suur aitäh! ALDE nimel härra Mandes. Eh, aitäh, ma sooviks äh, tänada kolleege sooviks tänada härra Panseerit ja härra Van den Kampi hea koostöö eest, äh, tegemist on kahe olulise määrusega selleks, et äh, ühtset turgu ähm, täielikumaks muuta. meil on äh, Äh, tagatud rohkem äh, ohutust, rohkem selgust tarbijate jaoks, vähem äh, halduskulusid, vähem reegleid ning ma toetan selliseid eesmärke alati. tegemist oli väga tehnilise vald-, teemaga, ma tunnen ennast praegu tehnokraadina, aga oluline on tagada ohutus ja ma olin selle teema puhul pigem mehaanik kui poliitik, mulle oleks äh, meeldinud selle teema puhul roh-, suurem poliitiline mõõde, me soovime äh, käsitleda ka äh, elektriautode akusid, me kas me soovime suuremat ohutust või mitte? Äh, jah või ei? kuidas me saame järele tehtud äh, tooteid mm, mitte turule lubada, kas me tahame, et meie, meie äh, sõidukid oleksid toet-, toodetud Euroopas või lubame turule ka teisi, kuidas me saame võidelda kõlvatu konkurentsiga? Äh, me kuuleme, et et äh, et tüübikinnitusreeglid on väga ranged. Ähm, äh, mulle oleks meeldinud, kui me oleksime ohutusele paika pannud äh, Euroopas kehtiv, üldiselt kehtivad ühised reeglid ning äh, milline on koolituse tase, tooteid parandatakse järjest enam, parandatakse tehnilisi aspekte, aga juhid ei ole ette valmistatud, aga kokkuvõttes on tegemist hea tulemusega, ma olen sellega rahul, ma teeks äh, oma fraktsioonile ettepaneku selle poolt hääletada, aga tulevikus meeldiks meile rohkem, kui sellised teemad oleksid veidi poliitilisemad, selleks et äh, kodanike huvi meie töö vastu oleks veidi suurem, tegemist on poliitilise tulevärgiga, ma loodan, et meil õnnestub see ma tänan teid ja ma loodan, et homme väga paljud saadikutest hääletavad nende raportite poolt, aitäh. E aitäh ja Euroopa konservatiivide ja reformistide nimel saab sõna härra Haabal. Äh, suur aitäh! Äh, nii nagu ka komisjoni esimehel oli ka minul võimalik olla nende raportite puhul variraportööriks ja ma tahaksin mõlemaid raportööre tänada, kuna tegemist on väga põhjalike tehniliste teemadega ja kuigi siin kõlas seisukoht, et need peaksid olema natuke poliitilisemad käsitletud teemad, aga äh, tegemist on teemadega, mis nii-öelda panevad paika äh, mustri tüübi kinnituse jaoks tulevikus. mis puudutab mootorrattaid, on minu jaoks eriti oluline see, et Eh, eh, nii keskkonnanõuded kui ka ohutuse nõuded viiakse tunduvalt edasi ja sellesse kategooriasse eh, on liidetud sellised sõidukid, mis kindlasti on tulevikus veelgi populaarsemad, sellepärast et süsinikuheitmed on väiksemad ja tahaksin proua mentorit eriti tänada selle pärast, et nende teemadega tegeldi väga Ähm, äh, tundlikult ja et testimeetodid, mida kasutati, olid ka väga tõhusad. meil on mitmeid äh, momente, mille äh, osas olla rahul ja testiti ka põllumajandusmasinaid, mille kasutust reguleerivad väga mitmed õigusaktid. Ähm, praegused süsteemid Äh, lubavad äh, tootjatel toota selliseid äh, tooteid, väga mitmeid eriliigilisi tooteid üle Euroopa Liidu ja palju on ka väiketootjaid selles valdkonnas. ka traktorite tootmist arvestati selles määruses ning me lahendasime ka selle teema, kuidas e, siis lahendada Eh, tähendab, et universaalsete maastursõidukite küsimust ja minu komisjon on eh, minu arvates väga eeskujulikult selle teemaga tegelenud, muidugi ei ole selle teemaga tegelemine veel lõpetatud, sellepärast et praegu äh, Eh, esimeses paketis me alles pöörame sellele eh, olulisemat tähelepanu, aga me tahame lõppkokkuvõttes ikkagi garanteerida selle, et kõikide osapoolte jaoks oleks ohutus ja nende huvid tagatud. aitäh ja eh, järgmisena härra Pahton, kaks ja pool minutit. aitäh, proua president mis puudutab artiklit kaheksateist, siis on seda raske äh, mingil moel õigustada, arvestades keskkonnaprobleemi. IMCO kahe tuhande kümnenda aasta hinnang äh, kinnitab ka seda seisukohta. Äh, meil peab ka ähm, olema määruses arvestatud tulevast Eh, seadusandlike aktidega, mis puudutavad ähm, sõidulubasid. Eh, kahe, neljakümne kaheksa hobujõuga eh, sõidukite hinnangud ei ole päris arusaadavad kui ainult teatud tüüpi varuosasid saab müüa tulevikus, siis võib see mõjutada nii järelturgu kui ka remondi- ja hooldustöökodasid. Äh, on häbiväärselt vähe informatsiooni lõppdokumendi kohta olnud äh, kuni tänase hommikuni. see, mida täna Euroopa Parlamendis täna tutvustati, ei ole olnud piisavalt äh, kaua avalikkusele kättesaadav, et Ähm, äh, saaks äh, avalikkus sellega äh, tutvuda. ei ole olnud piisavalt ka läbipaistvust ja parlament ei ole proportsionaalselt pühendunud sellele piisavalt aega. eelarve puudujäägid on ka viinud äh, praeguse olukorrani, sellepärast teeksin ettepaneku, et selle ajani, kui suudetakse jälgida korrektset demokraatlikku protseduuri, lükataks hääletamine edasi. aitäh, kuue fraktsiooni nimel saab sõna härra Enam. aitäh. kui üritatakse kõike reguleerida, siis muutub õigusloome ebaadekvaatseks ja ebatäielikuks kas äh, tõesti kõik need äh, sõidukid, mida me käsitleme, on äh, ühe kategooria sõidukid? kindlasti mitte. Ähm, mõned sõidukid on loodud hoopis teisteks eesmärgideks ja seetõttu on meil vaja alamkategooriaid, võtame näiteks need ne-, neerattad ja neist on saanud tõsine äh, tõsine häda, sellepärast et neid kasutatakse väljaspool äh, ette nähtud kohti, need on ohtlikud jalgratturitele ja jalakäijatele, tegemist on odavate toodetega ja üldiselt ei täida nad ohutusnorme, mis on ette nähtud selleks, et äh, teedel liikuda. Prantsusmaal kuuskümmend üks protsenti äh, neljarattate, rataste ohvritest on äh, lapsed, kes on nelja kuni kümneaastased. Nad äh, põhjustavad väga palju õnnetusi ning seetõttu äh, Äh, ei ole minu meelest äh, kohane ne-, nende jaoks äh, eriti soodsate tingimuste loomine. eesmärgiks on kaitsta e-, e-, e-, nii neid juhte, kes täidavad reegleid, kui nende ohv-, nende sõidukite ohvreid eelkõige oleks vaja keelata äh, kõik äh, sisse toodud tooted, mis ei vasta meie äh, reeglitele. aitäh. aitäh ja nüüd annaksin ma sõna üksikesinejatele, härra Mitchell on esimene, palun. proua president, suur aitäh ja tänaksin ka raportööri Antonia Camperit ja äh, Wim van den Kampi raportite eest. ma tahaksin komisjoni tähelepanu juhtida mõnedele ohutusnõuetele, äh, äh, mis paketis esitati selle aasta juulis mõningaid sõidukeid tuleks testida igal aastal, eriti mis puudutab kahe- ja kolmerattalisi sõidukeid, samuti skuutreid, mis tuleb eh, siis perioodiliselt eh, viia kontrolli. Nende testide osas aga ei ole midagi öeldud mootorrattaste kohta ainult. ainult üks protsent eh, mootorratta Äh, õnnestustest on seotud äh, äh, mootorrataste defektidega, sellepärast on selle raporti kindel osa ka liiklusohutuse küsimus. kui me näiteks võtame Hollandi, siis on seal aastas üsna vähe ähm, äh, äh, ei, neid mootorrattaõnnetusi äh, ja ähm, Rootsi on selline riik, kus igal aastal tuleb tehnilises kontrollis käia ähm, ähm, käia äh, tehnilises kontrollis, see aga äh, muudeti ära kahe tuhande neljandal aastal. ja nii palju, kui ma tean, ei ole äh, selle korra sisseviimine kuidagi suurendanud Rootsis eh, mootorrattaõnnetuste eh, arvu. Need eh, meetmed on kaasa toonud pigem positiivset tulemust ja vaatame, millised on statistilised andmed liiklusõnnetuste kohta Euroopas. eriti arvestades seda, et liiklusõnnetused toovad alati kaasa kulusid. loomulikult on teatud äh, sõidukitel alati olnud tehnilised ja administratiivsed nõused, aga meil tuleb äh, lihtsustada ähm, äh, administratiivset käitumist ja samas üle Euroopa Liidu tuleb harmoneerida äh, Ähm, reegleid nii, et nad tõeliselt mõjutaks ohutuse olukorda Euroopa Liidus. suur tänu ja proua Tsikau, palun. selleks, et äh, siseturgu välja kujundada, on meil vaja tüübikinnituse menetlusi kogu Euroopa Liidus muuta. selleks, et äh, legaalset äh, raamvõrk paraku muuta tööohutust, vabandust, ohutust suurendada. meil tuleb keskkonnareegleid parandada, eriti neid, mis kehtivad mootoritele. meil tuleb mõelda nii põllu- kui ka metsatöömasinate peale ja peale selle ei tohi me ära unustada ka kahe- või kolmerattalisi sõidukeid. meil tuleb tagada ohutus teedel, meil tuleb arvestada uute tehnoloogiatega, tehnoloogiatega ja meil tuleb äh, turujärelevalvet paremini korraldada. määrus, mis puudutab põllu- ja metsatöömasinate tunnustamist, äh, siis see määrus ei tohiks riiklikke reegleid äh, mõjutada on kindlad nõuded äh, juhilubade väljastamiseks, piirkiiruse kohta ja ka liikluskorralduse kohta, selleks et äh, siseturu toimimist äh, parandada, eriti teenuste ja toodete vaba liikumist parandada, tuleb meil tagada juurdepääs remondi- ja hooldusinformatsioonile ja äh, tuleb anda korrektset informatsiooni koguturule. sellepärast on soovitav paika panna tehnilised standardid, mis oleksid avaldatud internetis tootjate kodulehekülgedel. motorollerid äh, kaherattaliste mootorsõidukite kaevandajate äh, küsimuse lahendamine on tähtis ja iga kord, kui on probleeme toote või selle varuosadega, kui see ei vasta reeglitele või tüübi kinnitusele, siis tootjat ei tuleks keelata toote turustamine ja sõidukit ei tohiks registreerida. aitäh! Grazie, onorevole Mann. suur tänu ja nüüd proua Manner, kaks minutit. aitäh, president, volinik, kõigepealt tahaksin õnnitleda raportööri suurepärase raporti eest. selleks, et ühisturg toimiks, on väga oluline, et meil oleks harmoneeritud ähm, tüübikinnitused tootjate võimalus, see toetab ka Euroopa traktorite tootjaid, sellepärast et näiteks põllumajanduses ja metsatööstuses on masinad ettevõtetel suur roll ja see on seotud mitmete riskidega. Ehm, on ka palju äh, tööõnnetusi ja sellepärast ei saa kuidagi üle tähtsustada masinate äh, ohutuse küsimust, sest masinad, ohutud masinad on äh, osa töökeskkonna ohutusest. igale põllu mahemajanduse ja metsatööstuse ettevõtjale on ohutud masinad olulise tähtsusega. muidugi on teatud paindlikkus siiski siseriiklite regulatsioonide tarvis vajalik, sest väiketootjad ettevõtete seisukohalt oleks soodne, kui oleks olemas ka siseriiklik tüübi kinnitus, sellepärast et mõned tootjad müüvad ainult teatud kindlates liikmesriikides oma tooteid. mis puudutab nende sõidukite äh, maksimaalset kiirust, siis see peaks ka olema reguleeritav äh, igas liikmesriigis eraldi. suur tänu ja härra Rossi! suur tänu! kõigepealt palju tänu raportööridele, eriti härra Pantseerile, kes oli väga hea läbirääkija. selles arutelus räägime me kahest määrusest, mis tegelevad kahe sarnase küsimusega. esiteks põllu- ja metsatöömasinate tunnustamine ja teises kahe ja kolmerattaliste ja väikeste neljarattaliste mootorsõidukite tüübikinnistus. arutelu komisjoni ja nõukoguga lõppes kompromissiga ja meil on võimalik selle üle nüüd hääletada. on väga tähtis praegust seadusloomelist raamistikku parandada Äh, ohutust suurendada ja keskkonnanõudmisi parandada. mis puudutab põllu- ja metsatöömasinaid, siis nende puhul lähtuti sellest, et tegemist on väga väheste masinatega ja seepärast ei tohiks seal neile panna liiga palju tehnilisi keskkonnanõudeid ja peale selle jõudi ka neljarattaliste väikesõidukite osas kokkuleppele. tegemist on masinatega, mida kasutatakse spordi eesmärgil, vaba aja veetmiseks või ka põllutöö läbiviimises, kui tegemist on neljarattaliste sõidukitega, mis, mida kasutatakse põllutöömasinateks, siis tuleb neid eristada normaalsetest tavalistest äh, teedel liikuvatest äh, sõidutest ja nende puhul otsustati nad vabastada remondi ja hooldusinfo edastamisest. mootorratturite puhul on väga tähtis, tähtsad ka keskkonnanõuded ja ei tohi liiga kõrgeid nõudmisi seada sellepärast, et äh, mootorrattad moodustavad vähem kui kolm protsenti läbitud kilomeetritest äh, maanteedel. mina hääletan äh, selle raporti poolt ja tootjad tõesti ootavad juba ammu meilt selgemaid reegleid, mida oleks siis võimalik ka kasutada. aitäh ja nüüd saab sõna härra Higins kolmeks minutiks. aitäh, esimees. mina tahaksin öelda, et ma olen tehtud tööga väga rahul, eriti Wim de Kampi poolt äh, tehtud tööga. Vimm on ise mootorrattur ja minu arvates on see väga oluline selle raporti seisukohalt. Äh, kuna EPP ähm, variraportöör olin mina, sain ma selle teema kohta paljudelt Euroopa mootorratturitelt mitmeid meile. Äh, on väga sobiv see, et raport on balansseeritud me ei tohi unustada seda, et selle parlamendi üks eesmärkidest on tagada liiklusohutus. ma olen eriti rahul sellega, et äh, rõhutati ABS ja CBS süsteemide olulisust ja äh, on äärmiselt oluline, et äh, ka tuled oleksid vajalikud. me teame seda, et äh, mootorrattarid võivad kümme korda äh, potentsiaalselt rohkem sattuda õnnetustesse kui autojuhid, seda me ei saa eitada. ja ma loodan, et äh, mootorratturid mõistavad seda, et tegemist on äärmiselt olulise määrusega. mul on hea meel, et nõukogu komisjon ja härra Äh, Wim de Kamp Euroopa Parlamendi poolt suutsid äh, pidada ähm, viljakaid läbirääkimisi. kuigi me teame, et see protsess on olnud väga äh, aeglane, on meil tulemusena ikkagi õiged ähm, regulatsioonid, mul on hea meel, et meil õnnestus teha seda koostööd ja ähm, eesmärgiks on ju vähendada surmade arvu Euroopa teedel. nüüd teine raport, härra Panseeri raport, eh, mis tegeleb traktorite ja ka eh, metsatraktoritega. mul on eh, väga hea meel, et on õnnestunud selles raportis saavutada piisavalt head tasakaal. minu nägemuses on see raport keskkonna seisukoha pealt, samuti siseturu seisu pealt tõhus, samuti ka traktorikaubanduse seisukohalt tõhus. härra president, ma loodan, et see aitab luua eh, siis konkurentsivõimelise traktori turu Euroopa Liidus aitäh ja nüüd äh, vaba mikrofoni voorus saab sõna proua Pasescu. suur tänu, proua president. terve rida liiklusõnnetusi, kuhu on kaasatud äh, äh mootorrattajuhid, et äh, neid õnnetusi on liiga palju. mootorratturijuhtidel äh, risk sattuda õnnestusse on palju suurem kui autojuhtide puhul ja sellepärast ma usun, et seadusloomelise raamistiku lihtsustamine on väga tähtis. me peaksime rohkem ohutuse, turujärelevalvele ja keskkonnanõuetele tähelepanu pöörama, kuid samal ajal tuleb meil ka siseturu toimimist parandada ja ka avalikku huvi kaitsta. ainult niimoodi on meil võimalik tõhusamat ja ohutumat linnaliiklust kujundada. ma arvan, et majanduslikud aspektid on nende ettepanekute puhul ka väga tähtsad selleks, et Euroopa Liidu turgudele järelevalvet efektiivsemalt muuta, tuleb meil panna kohustuslikud kriteeriumid paika. suur tänu ja proua Prendekas, palun. suur tänu, kallid kolleegid, kompromiss, mis nõukoguga saavutati, sillutab tee lihtsamatele reeglitele mootorsõidukite jaoks, ohutusnõuded on väga tähtsad äh, mis äh, ja mootorrõttud äh, on praegusel hetkel olnud proportsionaalselt palju rohkem õnnetustesse kaasatud. meil on väga tähtis äh, see reform läbi viia selgelt. selle aasta alguses ma palusin komisjonilt statistikat meie, meie ABS-süsteemide kohta, mida transpordisüsteemides kasutatakse mida kasutatakse kaheksakümne viiel protsendil Iirimaa teedel ja statistika, mille saime, oli teaduslik kui mul oleks ju olnud statistika juba olemas, siis ma poleks pidanud komisjonil midagi küsima, nii et komisjon peaks sellised nõudmised paika panema selleks, et ma saaksin valimisringkonnale, oma valimisringkonnale anda selget informatsiooni te ohutuse kohta teedel. Äh, härra Tšernetski, palun. Äh, proua esimees, volinik kolleegid meil on täna Itaalia õhtu. meil esimees on itaallane, volinik on itaallane ja me arutame väga olulist teemast ja mina ähm, esinen teie ees Transpordikomisjoni äh, liikmena. meie tänane arutelu on väga suure tähtsusega. on äh, fakt, et äh, kõike ei saa äh, seadustega reguleerida ja ma olen ülereguleerimise vastu, aga eh, käesolevad eh, reguleerimised on siiski vajalikud, sellepärast et ka Poolas on liiga palju liiklussurmasid. selles kojas on meil üks kolleeg, kes oleks ka peaaegu mootorrattaõnnetuses surma saanud, kahju, et teda praegu siin ei ole ja sellepärast on väga oluline, et me selle seaduse vastu võtaksime. härra Paška. aitäh, lugupeetud volinik. Äh, reeglite äh, adapteerimine on kindlasti väga hea äh, uudis nende sõidukite kasutajatele, kui tegemist äh, on sellega, et nende sõidukite kasutamine ei muutu keerukamaks, aga tootjate jaoks on tegemist probleemiga, sellepärast et äh, ABS äh, pidurisüsteemide kohustuslik juurutamine mõjutab tootjate tingimusi ning ka heitmereeglid äh, mõjutavaid tarbijaid ja nende sõidukite kasutamist. me loodame, et äh, ohutus ja keskkonnakaitse kompenseerivad äh, kõrgemad hinnad ja õigustavad neid kõrgemaid hindu ning ma loodan, et ka meie kodanikud mõistavad seda. aitäh! kui ei ole rohkem sõnasoovijaid, siis annaksin sõna uuesti härra Dajanile, komisjoni aseesimehele. proua president, liikmed, härra Mändras, teie tõstatasite äh, äh, küsimuse ja äh, teie küsimus võib-olla tundub sellise küsimusena, mida me peaksime eraldi arutama, aga nii see ei ole, sellepärast et äh, me kindlasti ka soovime saavutada teatud poliitilisi eesmärke nende kahe teksti äh, kaudu. meie eesmärgiks on suurendada liiklusohutust meie kodanikele, me räägime standarditest, mis lihtsustavad olemas olevat seadusandlust ja selles kohas teeme veel ühe valiku, mis on kasuks meie kodanikele, ehk siis standardid ja reeglid, mis kaitsevad ka meie keskkonda ja samal ajal aitavad ka meie ettevõtteid, nii suuri ettevõtteid kui ka väikesi ettevõtteid, mis tegutsevad sõidukite alal tahaksin rõhutada VKE-de äh, seisukohad, nagu me Kolpoltsilt kuulsime, et me kasutasime ära võimaluse sisse viia tüübi kinnituse põllumajandus- ja metsatööstusmasinatele, mis on ka üks meie poliitilistest saavutustest. see Äh, protsess on läinud küllaltki kiiresti ja see toetab Euroopa tööstust ning äh, me peame alati jälgima tehnilisi saavutusi ja minu arvates ähm, on see väga oluline, et äh, hoida Euroopa tööstust konkurentsivõimelistena ja ähm, et ohutus oleks tagatud ähm, meie kodanikule. härra Mandes tõstetas äh, ühe küsimuse, mis puudutab tulu, turujärelevalvet. ma olen kindel, et rolli riigi roll on selles küsimuses väga oluline, näiteks Itaalias ehm, me võime sellekohaseid näiteid tuua ja komisjon kindlasti ka tulevikus äh, püüab äh, sõidukite osas äh, neid reegleid järgida. Äh, see tekst võeti vastu ja ähm, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peaks siseturu jälgimist ähm, tõhustama ja ka nende kahe sõidukiliigi osas, millest me täna räägime, et äh, tagada, et on olemas äh, tarnijate jaoks kindlad reeglid, et on olemas kindlad ohutusreeglid, et ähm, liikmesriikides äh, turujärelevalve eest vastutavad organid teeksid oma tööd tõhusalt. Euroopa Komisjonil oma politseijõud puuduvad ja sellepärast usaldame me liikmesriikidele ülesannete eh, siis reeglite jälgimisest kõrvalehoidmise osas. ja eh, muidugi oleme me huvitatud ka sellest, et konkurentsivõime sälgi, säiliks, et tehnilised kategooriad oleksid paigas ma toetan ka seda, et informatsiooni eh, saadetakse eh, välja härra Prindekastile niimoodi, et tema valijad oleksid eh, piisavalt informeeritud. ma ei tee seda siin plenaarisaalis, vaid saadan talle edasi kogu informatsiooni. ja ma arvan, et lõpetuseks tahaksingi tänada kahte raportööri. ma ei saa härra Vimm Van de Kapp Peele eh, mootorratast üle anda või härra Pantserile traktorit üle anda, aga kõik need inimesed, kes kasutavad neid sõiduvahendeid, loodetavasti eh, saavad eh, neid sõidukeid kasutada natukene lihtsamini oma tulevikus äh, igapäevaelus. nüüd annaksin sõna härra Van de Kampile kui raportöörile aitäh, ähm, ma tänan kõigepealt äh, voliniku vastuste eest, aga ma tänan ka kolleegi, kolleeg, kes juba peaaegu kõik on ära läinud siit, ma tänan teid komplimentide eest ja toetuse eest, mis äh, mulle minevikus osaks said. ma kuulasin tähelepanelikult volinikku, ta rääkis lead time, mis ta ta kindlasti võtab seda äh, arvesse ja delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisega ei tohi liiga kaua aega võtta selleks, et äh, tööstus saaks äh, kohaneda uute reeglitega. ta ei rääkinud ABS pidurite, pidureid käsitlevast uuringust, mis puudutas väikseid Eh, mootorrollareid eh, ega teisest uurimusest, eh, aga ma eeldan, et nende küsimustega tegelemine on tal päevakorras. mul on veel üks küsimus või pigem märkus. Ehm, mis puudutab selle mm, Ähm, määrusega seotud teatis, siis äh, tegemist on äärmiselt olulise lihtsustamisega äh, hooldus ja remonditeave muutub kättesaadavaks, oluline on see ka korralikult avalikkusele teada anda ning äh, vastuseks kodanik, kolleeg Paftonile, et kui ta oleks soovinud ja huvi üles näidanud, siis oleks ta saanud ka osaleda, aga praegu nägin ma siin teda esimest korda, väga kahju on sellest. lisaks sellele äh, ma ostsin uue BMW mootorratta, see on Euroopa tööstuse jaoks äh, väga hea ja meil on äh, nüüd üks Jaapani mootorratas vähem, aitäh. Honorevole Panseri, due minuti. kaheks minutiks sõna härra Panseril Vä. vähem aega läheb vaja äh, ma tänan kolleege, ma tänan volinik Dajanit tema selgituse eest. ma ei tea, kuhu ma selle traktori panema peaks väga hea, et te mulle traktorit ei kingi. ma arvan, et äh, mul ei ole midagi lisada, arutelu näitas, et äh, selle määruse eelnõu osas on suur konsensus, äh, mis puudutab põllu- ja metsatöömasinate tüübikinnitust. ma loodan, et see peegeldub ka hääletustulemustes, me oleme teinud ära palju tööd ja ma loodan, et see, et see tulemus seda peegeldab. aitäh! aitäh, arutelu on lõppenud ja hääletus, hääletus toimub homme hommikul kell kaksteist. Ah, järgmine koosolek toimub homme, teisipäeval, kahekümnendal novembril kaheksa kolmekümnest kuni kaheteist kolmekümneni